ja see, samas peab ütlema, ega me nüüd eh, nii palju targemad ka ei ole kui kaheksa aastat tagasi, aga me oleme õppinud oma kogemustest. suur tänu, härra volinik. resolutsiooni ettepanek läheb homme hääletamisele ja nüüd härra Peeterle raport. komisjoni teatis vähktõve vastu võitlemise meede Euroopa partnerlus härra Peterle, neli minutit, palun. Eh, suur tänu. härra president, härra volinik, daamid ja härrad. selle dokumendiga võtame vastu, eh, asume me poliitilisele seisukohale väga olulises küsimuses Euroopa Liidus vähktõbi levib väga kiiresti ja üks kolmest kodanikust on ohustatud. ma olen väga rahul, et selle mandaadi ajal me ei pea enam komisjoni ja nõukogu üles kutsuma astuma selg-, esimesi samme vähivastases võitluses, sest kahe tuhande kaheksandast aastast on olemas nõukogu suunised ja komisjoni on olemas ka septembrist kaks tuhat üheksa komisjoni äh, vähivastase võitluse dokument. on oluline, et me juba tegutseme. selle dokumendiga toetame me Euroopa Komisjoni ühte kõige ambitsioonikamat eesmärki, nimelt vähendada kümne protsendi võrra kümne aasta jooksul vähijuhtude arvu. ma olen ka rahul sellega, et äh, siin äh, on arvesse võetud ka meie resolutsiooni tervishoiustrateegia kohta kahe tuhande kaheksandast kolmeteistkümnenda aastani tolles resolutsioonis ütlesime me, et me peame võitlema tervise eest iga inimese puhul ja tegelema hoolikalt ka vähitõe, vähktõvevastase võitlusega. häiriv on see, et riigid investeerivad ainult kolm protsenti oma tervishoiu eelarvest ennetustöösse. seda protsenti võib näha ka statistilise veana aga see tähendab, et te, liikmesriikide tervishoiupoliitika ei võta tõsiselt arvesse ennetust. me peame siin muutma paradigmat, me peame keskenduma rohkem ennetustööle ja parandama oma rahastamist. on tõeta-, tõestatud, et äh, vähktõve varajane diagnoosimine aitab oluliselt vähendada surmajuhtude arvu. võrdsuseid on erinevaid üks äh, kõige silmapaistvamaid äh, ebavõrdsuse nähte on see, et meil on ikkagi veel raudne eesriie, mis puudutab surmajuhtude arvu vähktõve puhul Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. samuti on meil hooldus äh, ja taastusravi puhul väga suured erinevad, erinevused liikmesriikide vahel. Euroopa Liidu kodanikud ei mõistagi, et liikmesriikide vahelised erinevused on nii suured mõningatel liikmesriikidel on oma siseriiklikud programmid, mõnedel mitte. samuti on erinevusi vähialase statistika kogumise puhul. Euroopa Liidul on võimalus pakkuda tänu Lissaboni lepingule vaid toetusmeetmeid, aga me peame paika panema koordineeritud, organiseeritud lähenemise võitlemaks vähi vastu heade tavade vahetamine ei toimu, kui Euroopa institutsioonid sellele kaasa ei aita kolmas võtmesõna on partnerlus. Euroopa Komisjoni ambitsioonikaid eesmärke saab saavutada ainult siis, kui me ühi-, ühendame oma jõud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. peamiseks eeltingimuseks on siin see, et vähktõbi oleks nii Euroopa kui siseriiklike institutsioonide poliitilises päevakorras. tihe side patsientide ja arstide vahel, sellest ei piisa. meil on tarvis tugevat poliitilist partnerlust ja poliitilist tahet, mis annaks uue hoo selle alase, selles äh, sektoris üle terve Euroopa Liidu. siin sooviksin ma rõhutada ka äh, äh, vähipatsientide taastusravi olulisust. Neid inimesi ei tohiks häbimärgistada, maha kanda, vaid nad tuleks uuesti integreerida ühiskonda ja võimaldada neil ka näiteks poliitilist karjääri jätkata täna on oluline võidelda vähi vastu. ma tahaksin tänada variraportööre ja kõiki teisi sellesse raportisse panustajaid, suur tänu! suur tänu, härra Pättele ja sõna saab volinik Tali, palun! härra president, austatud äh, parlamendisaadikud, mul on hea meel täheldada, et parlament äh, toetab äh, entusiastlikult komisjoni tööd vähivastases võitluses. ma olen tänulik äh, teile selle raporti ettevalmistamise eest, eriti tänan raportööri härra Peterlet. tugev tegutsemine Euroopa tasandil võib ähm, käivitada samalaadsed tegevused ka riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. me peame Euroopas äh, partneritena võitlema vähi vastu. partnerluse edu sõltub sellest, äh, kuivõrd palju ähm, erinevaid äh, sidusrühmi on kaasatud, paljudes liikmesriikides on vähiuuringute instituudid ja ka mitmed mittetulundusühingud ja muud organisatsioonid on andnud oma panuse ettepanekute väljatöötamisse, mis tuleb jõustada kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. aga tuleb veel ära oodata, kas äh, meie tegutsemine saab olema jätkusuutlik väivastases võitluses, ma loodan, et see nii saab olema. meil on vaja ka pikaajalisemaid eesmärke ning paremini kasutada ära olemasolevaid vahendeid. kõik sõltub meie partnerite pühendumusest ja loomulikult ka finantsvahenditest. parlament äh, saab siin eelarve paikapanemisel samuti oma sõna sekka öelda. meil peab olema kõikehõlmav lähenemine vähivastasele võitlusele. ja Euroopa Komisjon oma teatisega liigub selles suunas. partnerlusel on viis sammast, ennetus, kaasa arvatud Euroopa vähivastane seadus, sõeluuringud ja haiguse varane avastamine, parimate praktikate vahetamine ravis ja hoolduses, vähialaste uuringute valdkonnas koostöö tegemine ja andmete teistele kättesaadavaks tegemine. võtmetähtsusega küsimuseks on liikmesriikide aitamine vähivastaste plaanide rakendamisel mitmed tegevused põhinevad seni tehtud äh, heal tööl ja mõneski riigis on vaja tugevamat algtoetust. komisjon igal juhul jätkab oma tihedat koostööd rahvusvahelise vähiuuringute agentuuriga, kellega meil on olnud hea koostöö. eesmärgiks on äh, tagada see, et tervisega seotud küsimused oleks paremini integreeritud kõikidesse poliitikavaldkondadesse. loomulikult äh, on põhifookus ka tulevikus äh, ennetamisel, seda nii vähivastastes võitlustes kui ka muudes tervishoiuvaldkondades. me üritame koondada neid väheseid vahendeid, mis meil on ja loodame Euroopa Parlamendi toetusele suur tänu, härra volinik ja nüüd äh, kõnelejad äh, fraktsioonide nimel, sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel äh, kolleeg Barnio, palun. härra president, härra volinik, raporti projekt, äh, mille härra Peterle praegu esitas, äh, lähtub komisjoni suunistest ja muidugi sai ka äh, inspiratsiooni äh, kahe tuhande kaheksanda aasta aprilli resolutsioonist, mis puudutas samuti Euroopa Parlamendis siis vähivastast äh, võitlust. partnerlus parlamendi ja komisjoni vahel peaks aitama samuti vähivastast vehingut, äh, võitlust äh, tõhustada, olgu siis ennetuses või ka varajases avastamises või ravis Euroopa Komisjoni teatis ja raport on väga väärtuslikud, tänan raportööri selle raporti koostamise eest ja kompromissi, äh, kompromissettepanekute eest. olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ta- ja tahaksin siiski järgmisi punkte lõhutada, nimelt ähm, äh, väga suur on tööl kantserogeensete ainetega kokkupuudete tagajärjel äh, surmajuhtude arv, samuti on vaja äh, kantserogeensete ainete nimekiri läbi vaadata, tuleb äh, takistada ka kantserogeensete kemikaalide ja neid sisaldavate ainete importi Euroopa Liitu ning samuti tuleb äh, välja töötada äh, definitsioon äh, kroonilistele haigetele või siis ka vähihaigetele, et nendele puue kindlaks määrata. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks proua Parvanova. suur tänu, härra president, härra volinik, kõigepealt äh, avaldan tunnustust härra Peeterlele suurepärase raporti eest, äh, mis soovib, et äh, meie, et päevaestane võitlus meie päevakorrast ei kaoks. kui me järjekindlalt selle teemaga ei tegele ja piisavaid ressursse ei leia, Äh, siis äh, ei suuda me vähi vastu tõhusalt võidelda. Äh, vähivastane võitlus on muidugi suur koormus tervishoiusüsteemidele liikmesriikides, kui me räägime preventsioonist ja diagnostikast, Eh, informatsioonist või ka ravist, siis on vaja rääkida ka partnerlusest, aga Euroopa-ülene vähivastane võitlus saab olla tõhus ainult siis, kui kõik sidusrühmad on kaasatud ja on tagatud ka eh, pikaajaline kava, kus vahetatakse liikmesriikide paremaid kogemusi, see, seetõttu on vaja ka jälgida, kuidas partnerlussuhted toimivad. loodan, et Euroopa Komisjon selles oma rolli mängib ja partnerlussuhted ka tulemusi annavad tahaksin kutsuda komisjoni üles äh, tegelema äh, rohkem äh, mittenakkushaigustega, nakkushaigustega ja samuti diagnoos, preventsioon ja hooldus peavad olema kõik suunatud sellele, et meie põhieesmärk on tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmine Euroopas. väga tähtis on ka patsientide õiguste tagamine, see puudutab kõiki haigeid, suur tänu! suur tänu, proua Paranova ja nüüd kuue Engel, proua Liotaar. ja commissaris en raporteur bedankt uh,. kanker is een verschrikkelijke ziekte, een ziekte waar. härra volinik, vähk tõbi on kohutav haigus. sageli ei saa midagi selle vastu ette võtta. aga õnneks me midagi siiski saame teha. sa-, samas võib oodata järjest vähktõvejuhtude arvu suurenemist, seetõttu peab, peavad liikmesriigid panema paika sihtpär-, ot-, otstarbelised ennetus- ja sotsiaalpoliitikad screening programmid peavad olema äh, olemas, samuti peab, peavad olema kättesaadavad vähktõveravimid. samuti tuleb silmas pidada kartsinogeenide arvu suurt hulka meie keskkonnas, näiteks asbest meie elamutes, isegi toiduainetes võib kantserogeene kohata. liikmesriigid peavad tarbijaid kaitsma, isegi kui kannatavad tööstushuvid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 rahva hulki, on inimesi, kes on altimad vähile, näiteks stress võib soodustada vähiteket. peaaegu kaks miljonit äh, inimest sureb iga aasta Euroopas vähki ja vähk on piiriülene probleem. seetõttu on ääretult äh, hea, et Euroopa Komisjonil on äh, Euroopa partnerlusalgatus vähi vastu kuidas komisjon suhtub teadusuuringutesse. kas ei peaks rohkem panustama nende uuringute rahastamisele? komisjon räägib äh, sõeluuringutest, mida piisavalt ei ole. kuidas oleks võimalik äh, need äh, ambitsioonid kõrgemale tõsta niimoodi, et meil oleks kaks korda rohkem sõeluuringuid Euroopas kui seni. suur tänu, ja järgmisena saab äh, sõna kolleeg Tanașescu. mulțumesc, domnule președinte. mai întâi aș vrea să-i... suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin tänu avaldada härra Peterlele suure töö eest raporti kallal. meditsiinistatistika näitab, et äh, vähktõbi on äh, tähtsuselt teine surmapõhjus nii naistele kui meestele Euroopas, seetõttu on väga tähtis äh, arendada partnerlussuhteid vähktõvevastases võitluses, see on oluline nii patsientidele kui nende peredele. oluline on see, et koostöö oleks jätkuv, pidev, selleks, et teadmisi vahetataks, et äh, töötataks koos uute Äh, ravimite nimel, võitlus vähi vastu äh, erinevate sidusrühmade koostöös võimaldab optimaalselt ressursse ära kasutada kõigis liikmesriikides ja tulemuseks peaks muidugi olema äh, vähktõvejuhtude vähenemine, aga ka statistika peaks olema siis paremini kättesaadav kõigis liikmesriikides. suur tänu ja nüüd proua Estrella üheks minutiks suur tänu, härra president. vähivastane võitlus peab olema prioriteediks Euroopa Liidus. kolmekümmend protsenti vähijuhtudest oleks saanud ära hoida. vähktõve varajane avastamine ja õige ravi aitab patsientide olukorda parandada, olenemata sellest, kas Euroopa kodanik on naine või mees, sureb igal aastal palju vähihaigeid. kakssada kuuskümmend viis tuhat inimest sureb või naist sureb rinnavähki äh, igal aastal. kakskümmend viis tuhat samas teame, et ähm, vaktsineerimise levikuga on näiteks ära võimalik hoida emakakaelavähi levikut, samuti aitavad sõeluuringud, sõeluuringud peavad laienema kõikidele vastavas eas naistele, samuti on olulised tervishoiualased haridusprogrammid, infokampaaniad, et inimesed peavad teadma, millise, millist informatsiooni on võimalik saada, kust on võimalik abi saada, tänan. suur tänu ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Antonescu. suur tänu, härra president. minagi soovin tänada raportööri. Euroopa Komisjon avaldas oma teatises, et äh, sõeluuringute arv on veel liiga madal Euroopa Liidus, sõeluuringuid tuleb suurendada, laiendada ja samuti tuleb äh, teste äh, täpsemaks muuta. varajane sekkumine võimaldab avastada juba kuue minutiga äh, vähkkasvaja ja muide, üks Rumeenia teadlane on välja töötanud väga täpse eh, uurimismeetodi, mis väga varajases staadiumis võimaldab vähkkasvajat avastada ja eh, eh, kindlasti oleks vaja niisugusi meetodeid vähk, vähktõve vastastes kavades ära märkida. tänan. suur tänu ja vaba mikrofon nüüd kõigil üks minut ainult palun. härra Luan. Euroopa Komisjoni algatatud äh, partnerlus vähivastases võitluses on asendamatu, sellepärast et äh, vähktõvi on surmapõhjustes teisel kohal. samuti on väga tähtis äh, ravi kvaliteet, ligipääs kvaliteedile Lõuna-Euroopas on statistika järgi kaks korda suurem tõenäosus, et eh, vähihaige mees sureb kui Põhja-Euroopas. seetõttu on vaja eh, meil selliseid programme, mis Euroopa erinevused, Euroopa liikmesriikide vahelised erinevused kaotaks siin juba nimetati Rumeenia teadlast, naisteadlast, kes on uue äh, vähi avastamise testi leiutanud, see on tõesti test, milleks kulub vähem kui kuus minutit ja seda tuleks väärtustada. suur tänu! proua Tšeneronova, palun vážený pane komisaři kolegyně a kolegové jak již härra president austatud volinik lugupeetud kolleegid paljud eelkõnelejadki juba ütlesid et äh, tõhus vähivastane võitlus peab sisaldama mitmeid aspekte alates äh, varasest avastamisest kuni palliatiivse ravini aga me oleme kaotamas võitlust äh, vähi vastu mitmelgi rindel, meil tuleb äh, toetada ka vähihaigete äh, perekondi, neid ei tohi jätta üksi. kui me räägime vähivastastest meetmetest, siis tuleb mõelda ka vähihaigete perekondadele. pereliikmetele tuleb pakkuda abi ja seda mitte ainult nende kodudes, vaid äh, ka erihaiglates, äh, äh, kus on võimalik patsiente hooldada kuni lõpuni. härra Kaie, teil on sõna. suur tänu, president, et te mulle sõna andsite. hinnanguliselt kolm koma kaks miljonit Euroopa kodanikku diagnoositakse vähihaigeks igal aastal. meie rahvastik vananeb ja ennustused on, et järgmise kahekümne aasta jooksul kahjuks vähihaigete hulk iga-aastaselt kahekordistub. vähki põhjustavaid faktoreid on palju. näiteks äh, suitsetamine, väike ju-, vähese juurviljade äh, hulga söömine, liigne joomine äh, on näiteks põhjused, varajane äh, avastamine on hädavajalik. paljud inimesed äh, oleks, äh, ei oleks enam elus, kui nende vähktõve poleks varajaselt diagnoositud. üle seitsmesaja viiekümne miljoni euro on eraldatud seitsmendas raamprogrammis vähialastel uuringutele, loodetavasti järgnevatel aastatel eraldatakse veel rohkem raha. ja kokkuvõtteks tahaksin ma tervitada eriti neid inimesi minu, minu kodumaal, kes aitavad hoolitseda vähihaigete eest. suur tänu, härra Källegar. ja nüüd proua Vertmann. austatud äh, kolleegid, äh, tervishoid on äh, suur hüve, mida tuleb säilitada ja vähk on ülemaailmne probleem kahe tuhande neljandal aastal äh, WHO andmetel äh, kolmteist protsenti surmajuhtumitest äh, olid vähi põhjustatud, põhiliselt kopsu, soolestiku, rinnavähki surrakse. ennetus on parem kui ravi. kõige kulutõhusam strateegia on just eeluuringud, tänan härra Kelly, palun. suur tänu. tegemist on kohutava haigusega. minu oma koduriigis nii noored kui ka vanad surevad vähki lausa iga päev üks kolmest inimesest on puudutatud äh, vähist, nii nagu statistika näitab, ja samas töötavad arstid ja õed lakkamatult, aga me peame ka teadusuuringutele rohkem raha eraldama, seetõttu on võimalik Euroopa Liidul midagi ära teha. eraldada vahendeid teadusuuringuteks, seda kõigepealt, aga samuti toetada teadusinstituute. kui me suudame midagi ära teha, siis kindlasti äh, on uusi vä-, vähijuhtumeid tulevikus vähem. suur tänu ja nüüd proua Morvai. vabandust, kui ma siin laskun isiklikule tasandile, aga kui me räägime vähivastasest programmist ja paljud toonitavad, kui kohutav see ikka on, siis äh, ma pean äh, tagasi pöörduma selle juurde, kuidas ma viis aastat tagasi kannatasin ise sama haiguse all, olin onkoloogias mu kehast rippusid välja neliteist toru, aga siin ma nüüd täna siiski olen, elan tervet elu koos oma pere ja lastega. ma sooviksin oma edulooga julgustada kõiki kodanikke üles osalema sõeluuringutes ja ka vähihaiged ei tohiks äh, kunagi äh, kaotada lootust, äh, soovin teile palju jõudu ja head paranemist. suur tänu ja nüüd härra volinik, palun. suur president, mina ninsab sodisfat ħafna bil dall-entużjażmu li għaw f'dan il-parlament. suur tänu, ma olen väga rahul selle entusiasmiga, mida ma täna näen siin parlamendis. kõik soovivad üheskoos vähi vastu võidelda. ma tahaksin tänada kõigepealt raportööri härra Peterlet väärtusliku panuse eest. samuti sooviksin tänada proua Murvaid, kes andis meile lootust, rääkis positiivsest aspektist. mitte kõik ei pea kaotajaks jääma selle haiguse ees. mitmed sõnavõtud tähtsustasid ka Euroopa Komisjoni teatist ja ma olen täiesti kindel, et need arvamused, mida siin täna avaldati, vaadatakse kõik üksipulgi läbi, siis kui hakatakse koostama äh, vähivastase võitluse tegevuskava. siin räägiti ka keskkonna aspektist. tegelikkus näitab, et äh, terve keskkond on määrava tähtsusega vähivastases võitluses ja samas peab ütlema, et Euroopa Liidus on kõrged standardid ja me peame jätkuvalt tegutsema selle nimel, et kõrged keskkonnastandardid kehtiksid ja aitaksid vähendada vähijuhtude arvu farmaatsiatööstus on meie töö lahutamatu osa, ka minu peadirektoraat teeb pidevat koostööd farmaatsiatööstusega me püüame koordineerida teadusuuringuid selleks, et tagada ja uurimistöö äh, sujumine ja järgmise viie aasta jooksul on minu üks ülesandeid teha vähivastased ravimid kodanikele kättesaadavaks. ka täna siin nimetati, et tervishoiuteenuste vahel liikmes, on liikmesriigiti suuri erinevusi, seetõttu oleks vaja ravile ligipääsu parandada. suur tänu, härra president, suur tänu, härra raportöör, lõpetuseks tahan öelda, et jätkame koostööd selleks, et kodanikke veenata, veenda sõeluuringute ja ennetustöö tähtsuses Äh, me rääkisime siin juba äh, rinnaväest, äh, sõeluuringud toimivad praegu mitmetes liikmesriikides, see on täiesti, see on reaalsus ja saab ainult soovitada regulaarselt kontrollis käia. suur tänu! ja nüüd lõpetuseks härra Peterle. suur tänu! tuleb tunnistada, et täna ühine arutelu oli väga meeldiv, suur tänu teie lahkete sõnade eest. väga meeldiv on see, et me räägime ühte keelt ja meie eesmärgid on samad. me kõik hoolime selle temaatika üldisest kontekstist, aga meie öö, öö, kõigi sõnad näitavad, et meil on tarvis tõesti ka omavahelist koostööd. ennem lõppes mul aeg otsa ja ma ei saanud rääkida tervetest eluviisidest. ma arvan, et me saame siin isegi palju ära teha ja peaksime ka ise eeskuju näitama. me peame reklaamima terveid eluviise. minagi, nagu kolleeg Morbai, Mordai öö, olin äh, selle haiguse ohver, ma õnnitleksin kolleegi, et temagi sellest laht-, jagu sai. vähidiagnoos ei tähenda öö, äh, otseselt äh, surmamõistmist. ma tahaksin tänada härra volinikku, tahaksin tänada seda, teda selle eest, et ta soovib kiire, kiiremini selles valdkonnas tegutseda, vähk elab oma elu ja meie peame sellele reageerima meie koostöö senini on olnud eeskujulik ja loodetavasti see jätkub. loodetavasti suudame me uuesti kokku tuua ka töögrupi vähivastaseks võitluseks, mis peaks veelgi rohkem keskenduma ennetustööle. head õhtut! suur tänu härra Peeterile! hääletus selle raporti üle toimub homme.